Good afternoon, ladies and gentlemen. daamid ja härrad, meeldivat pärastlõunat kõigile. avan meie regi komisjoni tänase pärastlõunase koosoleku ning alustame hääletusega. esimene raport, mida hääletame, on äh, mahajäänud regioonid Euroopa Liidus. meie raportöör on proua Jufrida kas soovite midagi öelda? ei soovi, aitäh. sain äh, kaks arvamust seoses raportiga, üks agrikomisjonilt ja teine kalanduskomisjonilt. ning äh, hääletuse käigus mainin seoses kalanduskomisjoni arvamusega paari asjaolu. ning kui midagi muud ei ole, saamegi alustada kohe hääletusega alustame muudatusettepanekuga kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viis, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek kuus, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek seitse, suulise muudatusettepanekuga. kas keegi on suulise muudatusettepaneku vastu? ei ole, hääletame seitsmendat muudatusettepanekut koos suulise muudatusettepanekuga poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss A, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi, vastu võetud, vast-, nüüd kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek neliteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kompromiss B, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. niisiis elektrooniliselt kontrollime muudatusettepanek kakskümmend kaks. hääletus on avatud hääletus lõppes. kas miski ei toimi? igal juhul on tagasi lükatud. isegi kui ühe häälega või mitme häälega on probleem. nii et tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd äh, kakskümmend seitse suulise muudatusettepanekuga, kas keegi on selle vastu? ei ole siis suulise muudatusettepanekuga kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss C, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss D, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend seitse on samane kolmekümne kuuega, nii et on vastu võetud kolmkümmend üheksa järelikult. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kompromiss E, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss F poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Agri, muudatusettepanek E, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Agri muudatusettepanek G, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 kompromiss seitse B poolt vastu, erapooletult vastu võetud. kompromiss seitse C poolt vastu, erapooletult vastu võetud. muudatusettepanek üheksakümmend üheksa poolt vastu, erapooletud. tundub, et vastu võetud. kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss üheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kümme, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada neliteist, poolt, vabandust, sada viisteist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 vastu võetud. sada kakskümmend üheksa langeb ära. ning kompromiss kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmteist A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmteist B poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ettepanek sada nelikümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viisteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viisteist A, kompromiss poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd Agri muudatusettepanek kuusteist poolt, vastu, erapooletu. kontrollime. Agri kuusteist, elektrooniline kontroll, hääletus on avatud. hääletus lõppes la- ja lükat-, tagasi lükatud. nüüd sada nelikümmend üheksa suulise muudatusettepanekuga, kas keegi on vastu, ei ole, nii et sada nelikümmend üheksa suulise muudatusettepanekuga poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksateist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksateist A, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. näete oma hääletusnimekirjas, et me ei hääleta muudatusettepanekuid kalanduskomisjonilt, sest kogu Äh, kalanduskomisjoni arvamus lisatakse meie raportile ja läheme seega lõpphääletuse juurde. lõpphääletus on avatud. hääletus lõppes. ning õnnitleme raportööri, raport on vastu võetud meie järgmine hääletus puudutab proua Vallina raportit Euroopa Liidu regioonide ja linnade roll COP kakskümmend üks kliimamuutuse kohta. proua Liina, kas soovite midagi öelda? ei, lähme siis hääletuse juurde. ja alustame esimese muudatusettepanekuga poolt, vastu,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 vaatame, kuidas läheb. viies muudatusettepanek, elektrooniline hääletus on avatud. Uh, the vote is closed. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek kuus. teine osa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 vastu võetud. kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatusettepanek kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. nüüd kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. kolmkümmend viis, elektrooniline kontroll, hääletus on avatud. hääletus lõppes. ja ettepanek on vastu võetud ja esimees parandab ennast, tagasi lükatud. kolmkümmend kuus. jah, see oli tagasi lükatud. nii et nüüd hääletame kolmekümne kuuendat. poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud tahate kontrollida, kontrollime. kolmkümmend kuus, elektrooniline kontroll, hääletus on avatud. hääletus lõppes. ja ettepanek on vastu võetud. vabandust. kolmkümmend seitse. ei, kolmkümmend kaheksa kolmkümmend kaheksa nüüd. kolmkümmend kaheksa, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud. kas ma saaks palutada teil veel hääletada? poolt? vastu? erapooletud? tundub, et vastu võetud. tahate kontrollida? hästi kolmkümmend kaheksa elektrooniline kontroll on avatud. hääletus lõppes. ja vastu võetud. kompromiss kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend viis. kas see on õige? nelikümmend viis. poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kuus poolt. vabandust, see langeb ära. jah, viiskümmend seitse langeb ka ära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 kuuskümmend viis ja kuuskümmend kuus. ei. ja neid ei, neid ei, ei kata muudatusettepanekud, aga me peame nad hääletusele panema. vabandust. siin on viga. proua Kreel, teil on õigus. nii et minu hääletusnimekirjas on viga aga mida see tähendab siis, et me hääletame, kui nad on kompromissis sees? hüva. vabandust. täna on niisugune huvitav hääletus. ja nalja saab. aga nüüd peame tagasi minema kuuekümne viienda juurde, kuuskümmend viis. poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud. tundub, et vastu võetud, aga kontrollime. kuuskümmend seitse, elektrooniline kontroll, hääletus avatud hääletus lõppes ja tagasi lükatud. kuuskümmend kaheksa langeb ära. kui jah, kuuskümmend kaheksa ikkagi ei lange ära, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend üheksa poolt. aga see langeb ära. see langeb ära selle kuuekümne seitsmenda pärast, ei kuuekümne kaheksanda pärast. seitsekümmend langeb ka ära, ei lange. seitsekümmend, hääletame seda, poolt, vastu. erapooletud, vastu võetud, kompromiss neliteist. tahate kontrollida seitsekümmend? seitsekümmend, elektrooniline kontroll, muudatusettepanek seitsekümmend, hääletus avatud hääletus lõppes. ja langeb ära. ei, vabandust, lükatakse tagasi. nüüd kompromiss neliteist. poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. seitsekümmend neli. seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kuus poolt vastu, erapooletud. kontrollime, seitsekümmend kuus. parem kontrollida, seitsekümmend kuus. elektrooniline kontroll, hääletus avatud. hääletus lõppes ja on vastu võetud. kompromiss viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuusteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatusettepanek kaheksakümmend üheksa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd muudatusettepanek üheksakümmend, poolt, vastu, erapooletud sama olukord ja tagasi lükatud. soovite kontrollida? üheksakümmend elektrooniline kontroll, hääletame. hääletus avatud. hääletus lõppes. ja on vastu võetud, vabandust, minu viga. üheksakümmend üks langeb ära, kui üheksakümmend vastu võetakse ning üheksakümmend kaks, üheksakümmend kaks. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 tundub, et on tagasi lükatud. tahate kon-, vastu, erapooletud, vastu võetud. ning nüüd hääletame raportit koos muudatustega, elektrooniline hääletus on avatud. muudatustega elektrooniline hääletus on avatud The vote is closed. hääletus lõppes. ja raport on vastu võetud, õnnitleme raportööri. ning see hääletus jääb teile kindlasti meelde, kuna ma tegin arvukalt vigu. nüüd arvamus Euroopa majanduspoliitika koordineerimise poolaasta kaks tuhat kaheksateist majandus kasvu hindamise kohta raportööril on ise, kohe läheme hääletuse juurde. kompromiss üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kompromiss. Läheme edasi, muudatus seitse, poolt, vastu, kuidas? Sorry, you have the wrong voting list tundub, et hääletusnimekirjas on mul viga, me ei hääleta seitsmendat muudatusettepanekut, vaid läheme teise kompromissi juurde. teine kompromiss, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud kompromiss viis, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss kuus, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss seitse, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. nüüd muudatus viiskümmend neli poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd lõplik hääletus. ei, siiski veel viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. ja nüüd lõplik hääletus. hääletus on alanud. elektrooniline hääletus on alanud. The vote is closed. hääletus on lõppenud ja heaks kiidetud. suur aitäh teile. ja viimane hääletus täna see on siis kaks tuhat kuusteist Euroopa Liidu eelarve täitmise heakskiitmisega sek-, seon kolm, komisjon ja ametid. Läheme otse siis äh, hääletuse äh, juurde. Okay. All right. We go now to the compromise one. Kompromiss üks. Poolt, vastu. Erapooletud. Heaks kiidetud kompromiss kaks. Poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud, kompromiss kolm, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kolmteist muudatus, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kompromiss neli, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kompromiss viis, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud muudatusettepanek kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kompromiss, muudatusettepanek kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, muudatus kakskümmend viis poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kolmkümmend kaks poolt. muudatusettepanek kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. ja nüüd lõplik hääletus, mis on elektrooniline, hääletus on alanud The vote is closed. And the opinion hääletus on lõppenud ja arvamus on ka heaks kiidetud. aitäh teile, aitäh teile ka tänase hääletuse puhul kannatlikkuse ülesnäitamise eest. sellega on siis hääletusega kõik ja läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde täna leiab meil aset arvamuste vahetus Here's yours. proua Iljana Ivanovaga, kes on Euroopa Kontrollikoja liige ja me arutame temaga Kontrollikoja tööd ühtekuuluvuspoliitika raames me oleme kohtunud proua Ivanovaga juba, ta on siia käinud ja täna nagu ikka tahaksin ma siis kõigepealt anda sõna proua Ivanovale sõnavõtuks ning seejärel saavad äh, sõna ka meie liikmed. alustame koordinaatoritega. ja tuletan teile meelde, et meil on kella viieni esimees, äh, lugupeetud liikmed äh, minu jaoks on alati tegemist meeldiva võimalusega tulla regikomisjoni eelmisest aastast, sellepärast et kontrollikoda on pühendanud suure osa omast tööst mitte ainult mit,, ühtekuuluvuspoliitikale mitte ainult aastaaruandes, vaid ka tulemusaruannetes. täna tahaksin ma neist küsimustest rääkida, tõesti on väga palju asju, mida ma tahaksin vajamuslikkuse aspektis siis äh, seoses ühtekuuluvuspoliitikaga ma ei tea, kas slaidid äh, töötavad, aga alustame siis äh, täitmisest. siin te näete, kuidas veamäära puhul aga kümme aastat tagasi te teate, et veamäär oli kahekordse arvuga märgitud ära. kolleegid teavad vägagi hästi, et meil oli üheteistprotsendiline veamäär kaks tuhat, kaks tuhat kuus, eelmisel programmeerib neli koma kaheksa, siis kaks tuhat kuusteist. aga pean siiski mainima, et, et tegelikult see on äh, kõrgemal, äh, kõrgem kui ette nähtud tase, milleks on kaks protsenti. üks äh, valdkondadest on siis ühtekuuluvus, kemata raiskamist või pettust vahel võib olla tegemist äh, halduslike vigadega, mõningate väiksemate eksimustega, valed kuupäevad näiteks või andmed on valesti sisestatud äh, vormidesse. tahaksin siin lühidalt äh, näidata, mis on siis kõige levinumad põhjused, kõige levinumad vead aastate lõikes vahel on siin erinevusi, vahel on üle, ei vasta nõuetele. nelikümmend kaks protsenti, tõsised puudujäägid äh, avalikes hangetes kolmkümmend protsenti ning samuti äh, äh, projektid, mis ei vasta nõuetele sada kolmkümmend viis äh, kolmekümne, saja kolmekümne viiel juhul on lihtsustatud äh, kulude äh, meetodit kasutatud. ning kindlam kui tavaline kulude tagasimaksmine. järgmisel pildil tahaksin lühidalt mainida paari aspekti mida me plaanime muuta oma töös seoses sellega, kuidas ühtemeetodit äh, tehingute regulaarsuse hindamiseks. aga ma usun, te kõik olete teadlikud sellest, et äh, ühtekuuluvuspoliitika raamistikku on äh, ka põhimõttelisi muudatusi sisse viidud nagu iga-aastane clearing ning kümneprotsendiline teist puhul üritame me siis natukene muuta oma traditsioonilist lähenemist ja tahame teiste tööga sammu pidada. ehk siis saame neid usaldada, siis järk-järgult saame edasi liikuda ja hinnata äh, neid äh, kontrolle, mis teised on läbi viinud ma tean, et teid usaldada, siis me saaksime samuti geograafilisest äh, vaatepunktist detailsemaid andmeid edastada. muidugi see tähendab suuremat koosmust kasu ähm,, toetuse saajatele, sellepärast et sellisel juhul kontrollitakse ühte ähm, toetuse saajat viis korda riikliku ameti poolt, komisjoni poolt, meie poolt ja see äh, toob endaga kaasa tohutult halduskoormust. seda siis lühidalt äh, täitmise koha pealt, see on ainult üks pool aga kogu jutust. kuid kindlasti mitte kõik, me kõik teame et tulemused on olnud väga suureks äh, probleemiks. seda on põhjalikult ka arutatud. ning see on osaks uuest äh, mitmeaastasest finantsraamistikust samuti. tahame rohkem rõhku panna just tulemuslikkusele, ka ühtekuuluvuspoliitika puhul ja tahame näidata, millised need tulemused siis on ma üritan teile projektide raames on täiel määral eesmärk saavutatud, osaliselt või siis üldse mitte. Neid arve näe, nähes te näete, et viiskümmend eesmärgid on kooskõlas äh, operatiivaspektidega äh, ning aastate jooksul siis me oleme näinud ja me keskendume neis teatud konkreetsetele teemadele, hindame näiteks kas transpordipoliitikat, maanteesid, äh, siseveeteesid näete kaks tuhat kaheksateist äh, töös olevaid äh, küsimusi transpordi äh, ja prioriteetsed ülesanded veel. kõik neist muidugi regikomisjoni ei puuduta, aga avaliku erasektori partnerlus, paremad tulemused, kasutusmäär. Need, see on võib-olla nüüd teisel teemal, aga mu kolleeg Jan Krikol täna äh, kontkomisjonis tutvustab äh, arvamust, mis Kontrollikoda koostas järgmise mitmeaastase finantsraamistiku kohta, see on äh, briifingu dokument, mis tuli hiljuti välja, arvestama ka peamiste sõnumitega, mis siit välja tulevad. kõige olulisem on see, et me tõesti suudaksime täpselt ja hästi ära määratleda Euroopa Liidu lisaväärtuse. see on üheks peamiseks äh, märkuseks vastutustundlikum. näete siin äh, slaidil ka, mis on siis peamised märkused ning see dokument on kättesaadaval ka veebida, selleks et äh, natukene paremini olla kursis sellega, mida uus lähenemine tähendab ja tegelikult see oligi nüüd peaaegu kõik, mis tahtsin ütelda, aitäh! aitäh! kasutame võimalust ja kutsume ka teie kolleegi siia nende eriraportite kohta aru andma, mis Kontrollikoda ette valmistab. suur aitäh, et tuletasite meile meelde, et need dokumendid that... jätada ja näidata, et me toetame liikmesriike, oma partnereid erinevates regioonides ja linnades ja aitame neil saavutada väiksemat veamäära. me näeme, et ka see aasta äh, on saavutatud äh, eelmist aastat. kui veamäär kasvaks, siis võib-olla see oleks küll vale signaal. ja te rääkisite samuti usaldusest usaldusest olukorras, kus see on välja teenitud ning kui tulemused on head, siis ongi väga oluline. lihtsustamise koha pealt palun ärge jälle tulge. tagasi samade vigadega. ma ei tea, kas võin teilt küsida, aga ma nägin seda raportit kaks tuhat ning siin on öeldud innovatsiooni puhul. ja Jasperi projekt näiteks, me tahame aidata eelkõige liikmesriike. see ei ole mitte Euroopa Komisjoni kontrollida, vaid Euroopa Investeerimispanga kontrolli all. ja nemad juhivad väga suuri projekte ja juhtisid suuri projekte eelmisel programmeerimisperioodil. Teid kuulates tekkis küsimus selle kohta, kuidas seda protsessi siis juhitakse, sellepärast et ühest küljest aidatakse liikmesriikidel suuri projekte ellu ja teise käega siis kontrollitakse seda kõike. kõik see toimub aga samas kontoris, mis üha kasvab ja kasvab, töötajate arv suureneb ja üha rohkem projekte ei jõudnud kuhugi et tundus, et projekte jäi vähemaks, aga personali tuli üha rohkem juurde. ma ei tea, kas ma peaksin nüüd küsima teilt või komisjonilt. selle kohta ja me peame otsustama, kas me Jasperi projektiga jätkame, kas me toetame seda, kas me jätkame sellist tehnilist abi. eriti just uute liikmesriikide puhul. aga kui see toob nii vähe tulu ja kui sellega kaasneb nii palju küsimärke, ja ma saan aru ka, et tegelikult siin mingit valikut ei ole, kas te võiksite rohkem rääkida sellest raportist või kas te ei ole ehk kursis? ma ei tea. mul oli selline ja veelgi enam meeldib mulle see, et kui lihtsustatud kuluvahendit kasutati, siis veamäär oli veelgi väiksem. see võib-olla näitab seda, et see, mis me Omnibussi raames tegime, äh, tegelikult on äh, meid õiges suunas äh, viinud. me näeme, et ühtekuuluvuspoliitika eelmisel aastal sõltus suuresti väga keerukatest bürokraatlikest reeglitest. ma loodan, et tulevikus suudame sama kõrge kvaliteedi säilitada, aga eh, et ka veamäär jääb madalaks. me näeme, et eh, ühtekuuluvuspoliitika raames on veamäära väga kõvasti vähendatud ja see ei ole oluline ainult mitte neile, kes on bürokraatiaga seotud, vaid ka tegelikult nende jaoks, kes kollast ajakirjandust loevad, Wildseitingist eh, Saksamaale Nemad loevad, et sajad miljonid eurod äh, on kaduma läinud ühtekuuluvuspoliitika raames, aga nüüd me näeme, et saab ka muud lugeda ja sellest on suuresti kasu. Te ütlesite ühte asja. ütlesite, et teatud partnerluslepingute puhul on vigu tekkinud. kas saaksite seda selgitada lähemalt, sellepärast et ma ei, tegelikult ei suuda ette kujutada mida te silmas peate, kas era- ja avaliku sektori partnerlust? võib-olla sain teist valesti aru, sellepärast et ma, ma tegelikult ei mõistnud, kuidas see on seotud kontrollikojaga. okei okay,, thank you very much, Miss Tomasic. aitäh, proua Tomasic, kas soovite sõna? ei uh,. The other, I don't see the other coordinators And.... Uh, ma teisi koordinaatoreid ei näe, sellisel juhul jätkame siis eh, regi liikmetega. Eh, härra Puda kõigepealt. mulțumesc foarte mult, doamna președintă ehm, și mulțumesc pentru expunerea făcută. aitäh! meie ettekandjale selle ettekand-, ettekande eest ennist ning me peame sageli vastama küsimustele ja siis tuleb kõigepealt helistada Brüsselisse, kahju, see on paljudes valdkondades nii. nüüd on aga regulatsiooni muudetud kaks tuhat kolmteist, kaks tuhat neliteist, siige olulisem on inimeste kogemus, normide selgus. et asja oleks lihtne tõlgendada, see on väga oluline Euroopa rahastutele, et norme tõlgendada ju et Brüsseli kaasamine rohkem, meil pannakse nüüd veel terve hunnik juurde. ja siis tekib hirm, et kuskil kindlasti me eksime kasutaja seisukohast ja ja parem oleks need asjad suur tänu selle sõnavõtu eest ja näeme taaskord, et enamus vigadest on avalike hangete vallas ning valikukriteeriumide mittest mitte kinnipidamise vallas aga avalike hangete osas tahaksin teada, või räägime me siin pigem avalikust sektorist, avalikest üksustest, sest mõlemad saavad kandideerida vastavalt avalike hangete reeglitele. kas meil on siin tegemist pigem eraüksustega, siis oleks võib-olla nendel vaja midagi muud. seda, mida te ütlesite tulemuse aspektide all et ei, et on puudu kohastest indikaatoritest selleks, et projekte mõista. mida see tähendab? kas see tähendab, et need indikaatorid on liiga optimistlikud, mitte realistlikud? ei ole üldse mingisuguseid indikaatoreid rakendatud. ja teine, mis puudutas kulude ületamist, see võib olla väga ohtlik juhul kui see on seotud avalike hangetega. kas teil on äh, rohkem üksikasju selle kohta? oleks väga huvitav teada, kuidas see praktikas on. suur tänu, need olid äh, küsimused ja küsijad minu nimekirjas ja annan nüüd sõnajärje proua Ivanovale, kui on kõiki väga huvitavate küsimuste eest, vastan nendele esitamise järjekorras härra Van Nistelrooy kõigepealt. aitäh küsimuse eest ja positiivse hinnangu eest, mis puudutab eesmärki töötada paremini ja tuua tõendeid ja tulemusi, näidata, mis on ühtekuuluvuspoliitika mõju. ma olen teiega igati nõus, et head tulemused on need, millele on võimalik usaldust üles ehitada. lihtsustamise rollis olen samuti nõus. Jaspersi raportis on Oskar Herriks, minu kolleeg, siin aruandev kontrollikoja liige, kelle käest saate rohkem üksikasju. jah, see raport tõepoolest on väga kriitiline. me soovitame komisjonile võtta ette terve rida tegevusi et äh, kontrollida Jaspersi strateegilist planeerimist selleks, et selle tegevus järk-järgulikult, järgult lõpetada, kui eesmärgid on saavutatud, otsekoheselt leevendada kõrgeid riske, mis on seotud äh, erapooletuse puudumisega, kui on antud nõuandvat toetust projektidele, siis äh, Jaspersi abi puhul säilitada fookus äh, suurprojektide osas, äh, soovituste osas, pika aja jooksul vaadata liikmesriikides äh, liik-, et see kontrollikoja liige, kes, kes selle töö, töö kallal tegeles, saaks kindlasti teile põhjalikumalt vastata. proua Kreel, veamäär langeb, see on õige, ja lihtsustatud maksuvariandid on kuluvariandid on tõesti näha, et kui meil on rohkem lihtsustatud kuluvariandid, siis peaaegu vigu ei tulegi. see näitab, et kui seda kasutada, siis on mõju ka täiesti nähtav ja keerukad äh, süsteemid ja eeskirjad, olen teiega täiesti nõus. kui me räägime veerimine, juba kümme aastat või rohkem on arutatud seda probleemi on kõrgetasemeline töörühm ja briifingudokument, mida oleme välja töötanud kontrollikojas hindamaks kõike seda, mis selles vallas siiani on ette võetud ja anda ülevaade kõikidest ettepanekutest selleks, et just teid aidata, selleks, et te paremaid otsuse langetaksite. aga siinkohal rõhutaksin õigete asjade mõõtmise vajadust. partnerluslepingute mõõtmisel ma ei ole päris kindel, kas avaliku ja erasektori partnerlust, seda teemat täpselt mõistsite, selle kallal me just parajasti töötasime või partnerluslepingud, mis on jällegi eraldi teema, ka see raport, see raport on nüüd juba avaldatud kontrollikoja poolt, ma ütlesin, väga tähtis raport, sest siin tegeldakse ähm, lihtsustamise teemaga just mingil moel ja et kui meil on mõnikord liiga palju indikaatoreid, mis koormavad üle kogu ahela, mitte ainult toetuse saaja, vaid ka need, kes peavad mõõtma, nii et kokkuvõttes kogu protsessi ja see, mida me avastasime, oli see, et tuhandeid indikaat-, on loodud tuhandeid indikaatoreid regionaalsel tasandil, igal võimalikul tasandil, selleks, et mõõta kõikvõimalikke asju, mõnikord isegi asju, mida ei ole vaja mõõta. ja kokkuvõttes on äh, päris raske harmoneerida siis ja mingisuguseid äh, sisulisi järeldusi teha kogu selle info põhjal. nii et meie soovitus selles raportis on äh, lõpetada ebavajalike indikaatorite kasutamine, sest nendest ei ole kasu, nad mõõdavad midagi, aga nad ei anna meile lõppkokkuvõttes võimalust tulemuslikkust hinnata ja siin on üks asi äh, tulemuste ja teine asi toodangu mõõtmine, see on küsimus, mille juurde ma tulen hiljem tagasi. mida me tegelikult peame mõõtma, on küsimus. sest kui me mõõdame teed, mis on ja kui tee on valmis ehitatud, et kas siis kahanevad ummikud näiteks, vähenevad CO2 heitmed, see on tegelik tulemus ja mõju millel on mõju jätkusuutlikkusele, mitte toode või toodang, mis, milleks on asfalt, äh, mille ja regionaalsed lennujaamad näiteks on ehitatud, kuid neid tegelikult nii väga ei kasutata nendel eesmärkidel, milleks nad ehitati. ma arvan, et see oleks ka väga hea näide. härra Buda, äh, väga kahju kuulda, et te arvate, et Kontrollikoda liiga palju auditit ähm, ja see muudab tõesti kogu protsessi väga raskeks ja ma, ja ma tunnistan, tunnistasin ka oma sissejuhatavas sõnavõtus, et see on üks põhjus, miks me tahame oma lähenemist muuta, miks me tahame äh, hin-, oma hinnangut äh, tehingutööd, siis, äh, siis kontrollide tase kindlasti ähm, alaneb, aga teisest küljest ei saa me kontrollist täielikult loobuda, sest me vastutame Euroopa maksumaksjate eest, me peame vastutama iga euro eest, mis kulutatakse ja siin on kõige täht-, ei äh, ole hea. Äh, proua Letis, te küsisite avalike hangete vigade kohta. meil ei ole jaotust eraldi ava, era- või avasektori koh-, avaliku sektori kohta me valime juhus, juhus, juhuslikult äh, oma ettevõte või avalik sektor. hiljuti, mitte väga hiljuti, avaldasime eriraporti avalikete hangete kohta. aga see on tegelikult juba üsna vana, paar aastat vana. nii et kui teid huvitab, siis rohkem tehnilist äh, informatsiooni avalike hangete kohta saate selle erasektori ja avaliku sektori toetusesaajate kohta ja, ja indikaatorite osas, ma arvan, ma juba äh, vastasin. aitäh. suur tänu, härra Buda soovis veel äh, kommenteerida. Da, mulțumesc, doamna președintă. O precizare vreau să fac. Aitäh. Tahtsin lisada, et mina ei öelnud, et äh, kontrollikoda on peamine vaenlane. ja mitte tingimata Brüsseli kontrollikoda. aga seevastu, see, see, mida Brüsselis tehakse, peaks, seda küsimust kuulen ma sageli ja vastust mul talle anda ei ole. miks? on need menetlused nii erinevad rahade kasutamisel eri liikmesriikide lõikes? seda küsitakse minult üha uuesti ja uuesti, et Poolas on vaja koostada mingi kaust, viiskümmend lehekülge vähemalt. ma ütlen, et Brüsselis tahetakse midagi teha, tahetakse kuidagi sekkuda et asja lihtsustada, seda rahade kasutamist, aga ometi tuleb kõik see välja nii erinev. inimesed, kes reisivad üle Euroopa, teavad, et menetlused on erinevad ning see, see tekitab palju pahameelt. miks need reeglid on nii erinevad? sellepärast, et see, see mõjutab ju lõpuks ka rahade kasutamise määra. seda on raske mõista. aitäh, see oli lühike, lühike niisugune sõnavõtt. suur tänu, ma olen täiesti nõus teiega, miks on ärakasutamine nii keerukas, kui te siiamaani vastust leidnud ei ole, siis ma ei usu, et ma nüüd täna ühe minutiga sellega teile leian, aga võib-olla osalise vastuse leiati meie valmivas raportis, sest lähikuudes koostame eriraporti. aga siis, kui see raport avaldatakse, siis võib-olla leiate sealt ka mõned vastused. Thank you suur tänu, proua Ivanova. rohkem küsimusi liikmetel ei ole. mis minu jaoks tähendab seda, et meil on äh, palju küsimusi. ja nüüd, kohtudes teiega regulaarselt, vahetades mõtteid, oleme jõudnud sellise usalduse tasemeni. suur tänu. suur tänu teie sõnavõtu eest äh, ja vastamast meie küsimustele. ja jätkame teiega koostööd Euroopa Kontrollikojaga. suur tänu jätkukolleegist siia kell viis. nii et palun tulge tagasi koosolekusaali kella viieks. suur tänu!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

Good afternoon, ladies and gentlemen again. tere jälle, daamid ja härrad, pärast seda lühikest pausi on mul hea meel öelda nüüd tere tulemast meie külalisele, kelleks on Valdis Dombrovskis, Euroopa Komisjoni asepresident, kes vastutab euroala ja euroala sotsiaaldialoogi eest, finantsstabiilsuse eest, finantsteenuste eest, kapitaliturgude liidu eest ja meie mõttevahetus täna keskendub peamiselt struktuurireformi tugiprogrammile ja selle rakendamisele. nagu te mäletate, Regi komisjon vastutas õigusloomelise äh, temaatika eest selle programmi ettevalmistamisel. meid teavitati pidevalt programmi arengust komisjoni poolt ja suur tänu teile selle üksikasjaliku info eest ning äh, eelmise aasta lõpus Euroopa Komisjon esitas õigusloomelised ettepanekud, kuidas äh, tugevdada majandus- ja rahaliitu ja üks nendest ettepanekutest, mille osas meie komisjon on pädev, selle eesmärgiks on suurendada programmi eelarvet ning lisada Äh, lisada vahendeid selleks, et tagada euroala lähenemine. täna on meil niisiis võimalus kõiki neid teemasid härra Dombrovskisega arutada ja ilma pikemalt viivitamata andmegi talle sõna ja siis järgneb arutelu Riigikomisjoni liikmetega. lugupeetud komisjoni liikmed, kõigepealt suur tänu kutse eest, selle võimaluse eest arutada teiega struktuurireformi tugiprogrammi teemat kuidas seda rakendatakse ja kuidas tõhustada majanduskasvu edendavaid reforme, kuidas paremini kasutada Euroopa Liidu vahendeid ja iseäranis struktuurivahendeid. struktuurireformid on otsustava tähtsusega ühtekuuluvuse lähenemise jaoks ja kogemused näitavad, et ambitsioonikad reformid Äh, majanduse kaasajastamine, kõik see aitab äh, tõsta elatustaset. Nad aitavad ka eri, erisusi vähendada ning tasakaalu puudumist regioonide ja liikmesriikide vahel. Äh, tugiprogramm tugevdab eelkõige liikmesriikide haldussuutli kudumist regioonide ja liikmesriikide vahel. tugiprogramm tugevdab eelkõige liikmesriikide haldussuutlikkust. avalikud teenused, mis on külge kvaliteediga, õiguskindlus ning haldusreformid parandavad tõhusust ja avalikku juhtimist on oluliseks faktoriks majanduslikus ja sotsiaalses sidususes. struktuurireformid mitte ainult ei suurenda investeeringuid, töökohtade loomist, aga need aitavad ka Euroopa Liidu majandustel vastu pidada šokkidele ja aitavad kaasa majanduslikule sotsiaalsele ühtekuuluvusele, seepärast on struktuuriformid oluline ehitus kivi vastupanuvõimelisema majand- ja tõhusalt ellu viia. liikmesriikidel on sageli väljakutseid, mis on seotud haldussuutlikkusega ja see, ja siin äh, tulebki mängu struktuurireformi tugiprogramm enne veel, kui see programm vastu võeti, oli olemas tugiprojekti ja pooled nendest on juba lõpule viidud, on jäänud pikaajalised projektid, mis endiselt jätkuvad. näiteks ettevalmistamise tegevuse all toetasime Sloveenia ametivõimed, et nad tõstaksid tõhusust, mis puudutasid VKE-de halbu laene, siis mis puudutab summa ja selleks aastaks kakskümmend neli liikmesriiki on esitanud nelisada nelikümmend neli taotlust, sada viiekümne kaks, sada viiskümmend kaks miljardit eurot, see on viis korda suurem kui olemasolev eelarve. tuginedes äh, seitseteist tsüklis ning oleme teinud koostööd teiste komisjoni talitustega ja liikmesriikidega, et ei oleks kattumisi või topeltrahastamist. üheksa protsenti kõigist projektidest on suunatud juhtimisele, avalikule haldusele kaheksateist, kaheksateist protsenti, finantsjuhtimisele kakskümmend ja lisaks programm aitab oluliselt kaasa ka Euroopa Liidu poliitikate elluviimisele. üheksakümmend protsenti kohanemisprogramme Euroopa Liidu kapitalide liitude, kapitali turgude liitu, Euroopa Liidu õigusaktide elluviimist üheksa kuud on programm tegutsenud, kuid komisjon on alustanud juba esimest konkreetset toetust. toetustegevustel on oluline regionaalne mõõde samuti ning piiriülene mõõde, näiteks Eesti, Läti, Leedu toetus äh, parandamaks kapitaliturgude toim-, kogemustele toetame koostööd riikide vahel. näiteks tervishoiu valdkonnas aitame liikmesriikidel rakendada meetmeid, mis on seotud riigipõhiste soovituste rakendamisega, eesmärgiga tagada taskukohane Slovakkias, anname toetust investeerimisprojektide tuvastamisele, äh, finantsinstrumentidele nagu EFSI kasutusega, riiklike instrumentide kasutamisega, struktuurifondide kasutamisega Leedus, aitame strateegilist tee. veel ei ole me vastu võtnud rahastamisotsust selleks aastaks, aga võin teile juba öelda, et äh, paljude projektide eesmärgiks on, on toetada EFSI kasutamist ka,, äh, kasutamissuutlikkust, teiste finantsinstrumentide kasutamist, vajadused koha peal on suuremad kui praegused finantsressursid, tuleb seega mõelda kaugemale ja nendele liikmesriikidele, kes tahavad eurot kasutusele võtta, selleks, et nad saavutaksid lähenemise ja selleks, et nad, neil oleksid vastupanuvõimelisemad majanduslikud ja sotsiaalsed struktuurid, struktuurireformi tugiprogrammi eelarvet, selleks, et toetada äh, euroalasse mittekuuluvaid riike, mis on liikumas euro suunas. nii et kokkuvõttes meie ettepanek oli tõhustada programmi täiendava kaheksakümne miljardi euroga Euroopa Liidu eelarvest kuni aastani kaks tuhat kakskümmend. kohustatakse liikmesriike kasutama võimalusi vastavalt artiklile üksteist määruses, mis võimaldavad osad tehnilise äh, abi ressursid EFSist viia üle struktuurireformi tugiprogrammi. ma usun, et Euroopa Parlament saab meie ettepanekut toetada. suur tänu! Thank you! mitmes suunast, aga kõigepealt võtame fraktsioonide esinejad, kõigepealt Rahvapartei nimel härra Novakov. suur tänu, esimees ja härra volinik, kõigepealt avaldan teile tunnustust, et leidsite aega tulla meiega kohtuma äh, selleks, et rääkida struktuurireformides, mida pakutakse liikmesriikidele ja kui ma peaksin üritama äh, võrrelda seda uut teiste tuhatega, see on nagu uus nutitelefon, mõned armastavad variant on kuulata tarbijaid ja antud juhul siis liikmesriike. tuginedes sellel tagasisidemel ma ütleksin, et kui suutlikkust ja kuivõrd me, kuivõrd see puudus on selle programmi juures, nimelt rahastamise puudumine, muusi pärast teie väsimatuid jõupingutusi paljudes liikmesriikides kes on juba üles näidanud huvi programmi vastu, kuid endiselt, mis sellest saab? lubasime liikmesriikidele äh, tulemusreservi. nüüd on see muut-, luba-... komisjonis ka päris pikalt, aga kuulasin nüüd kolleegi eelarvekomisjonist ja, ja seoses paindlikkusvahendi kasutamise võimalustega, no ütleme, need võimalused ei ole väga head. mind üllatas, et teie ettepanek paindlikkus olemas. ja kui komisjon saaks öelda, et vastab tõele, et meil on marginaal neile, kasutatakse asjalikult liikmesriikides ja ja isegi üllatav oli kuulda, et kakskümmend neli liikmesriiki osalevad, ma kuulsin, et isegi Saksamaa on nende hulgas. aga me peaksime teadma, et, et see saa-, saak saab tulla siis paindlikkusvahendist, sellepärast et me ei saa seda raha välja võtta äh, ühtekuuluvuspoliitikast määruse pinnalt on saanud teha reformiprojektide ettepanekuid. meie ülesanne ei peaks olema härra Junckerile PR-esin, mis valmistab liikmesriiki ette ühinemiseks Eurotsooniga ja meil on võimalus struktuurireforme läbi viia SRSP toel tõukefonde, tõukefondide rakendamist on sageli regionaalsed ning oleme päris põhjalikult arutanud SRSP-d luues, kuidas lahendada konfliktid liikmesriigi tasandi, mis vastutab SRSP vahel ühelt poolt ja regionaaltasandi vahel teiselt poolt, kuidas kasutada neid rahasid konfliktid eh, liikmesriigi tasandi, mis vastutab SRSP vahel ühelt poolt ja regionaaltasandi vahel teiselt poolt, kuidas kasutada neid rahasid? kuidas see edeneb, kas on konflikte ja kuidas on võimalik tagada, et eh, ei tehta ettepanekuid, kuidas te näete SRSP toimimist sünergias või üheskoos või, või võib-olla äh, probleeme, mis tekivad äh, reformide rakendamise vahendiga ja mida näete, mis, mis võimalikke probleeme näete seoses rakendamisega järgnevalt, aitäh! tänan, kui rohkem küsimusi ei ole või ettepanekuid ja neid ei ole, siis on sõna volinikul vastamiseks, palun uh,. okei okay, uh,, thank you uh.... jah, aitäh lugupeetud liikmed, aitäh teile küsimuste ja kommentaaride eest. tahaksin toetusprogrammi tõsta kaheksakümne miljoni euro võrra. meil on ka eraldi ettepanekud. pärast äh, kahe tuhande kahekümnendat aastat ning samuti on meil ka mitmestes finantsraamistiku kohta teatis, millega tulime välja eelmisel nädalal. siin tasub silmas pidada, et äh, tegemist on siis struktuurireformi tööga ning komisjon on siin vastutav mitmeaastase finantsruumistiku puhul Oettinger ja küsimusest, mis on otseselt seotud struktuurireformi tugiprogrammiga ning äh, sellega, et me soovime tõs-, suurendada vahendeid. põhjused on selged, me näeme, et liikmesriikide poolt äh, see soov on ning äh, liikmesriigid soovivad rohkem, seega on põhjust, miks me peaksime toetust suurendama. seejärel tuleks vaadata, kust see raha tuleb ning me ka teeme ettepaneku selle kohta kasutada paindlikkust siis kaks tuhat kakskümmend. tõstatub ka küsimus eelarve üldise suuruse kohta, me